Good morning, ladies and gentlemen. May I... tere hommikust, daamid ja härrad, palun kõiki oma kohtadele asuda. okei okay,, I open uh, the... alustame tänast regikomisjoni koosolekut. alustuseks võtame vastu päevakorra. kas kõik on päevakorra projektiga nõus? kas on ettepanekuid? ei ole sel-, siis äh, kinnitame päevakorra projekti ja päevakorra ja mis puudutab juhataja teadaandeid, siis teadaandeid mul täna ei ole. loodetavasti pärast koordinaatorite kohtumist ja pärast seda, kui oleme langetanud mõned otsused, on meil ka juhataja teadaandeid, aga see on siis meie järgmisel koosolekul nii et läheme kohe meie töö põhiosa juurde. täna on meil kaks väga olulist raportit arutlusel. esimene on ühtekuuluvuspoliitika temaatiline eesmärk, äh, mille eesmärgiks on äh, säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristuste kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine. meie raportööriks on härra Novakov on kohal ka variraportöörid, on kohal Euroopa Komisjoni esindaja ja ma annangi nüüd sõna härra Novakovile, kes tutvustab oma raportit. täna, täna toimub meil raporti projekti läbivaatamine ja ütlen kohe praegu juba ära, kordan seda ka lõpus Ehm, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esmaspäev, kahekümne kuues veebruar päeva lõpuks. ja nüüd on teil sõna, härra Novakov. Thank you very much, sir, good morning. suur tänu, tere hommikust, kolleegid. ma ei ole kunagi olnud arst, nii et ma ei ole kunagi õppinud meditsiini ma ei tea, kuidas aidata haiget inimest, aga ma tean, mida teeb arst siis, kui ta tahab kedagi aidata. hindab olukorda, paneb õige diagnoosi. seepärast ma olen uhke see üle, et mul on nüüd võimalus hinnata seda, mida ühtekuuluvuspoliitika tegi ära selleks, et parandada transpordivõrgustik Euroopas. ja ma arvan, et see on üsna muljetavaldav. meil ei ole küll õnnestunud saata kosmosesse ähm, autot ühtekuuluvuspoliitika tulemusena. aga ma arvan, et need, kes usuvad ühtekuuluvuspoliitikasse, on suutnud parandada transpordivõrgustikku niivõrd Euroopas et mitte keegi ei ole midagi sellist äh, näinud pärast teist maailmasõda. me ei hakkaks, äh, ma, mul on raske mitte hakata mainima kõiki arve, äh, kõike, mida ma kasutasin tegelikult mõistmaks, miks see nii oluline saavutus on ja miks transpordi investeeringud on inimeste elu nii olulisel määral mõjutanud, sest kui me läheme siit ruumist praegu välja, vaatame öö, ähm, maanteed, mis viib Waterloosse, näeme veoautosid, busse, aga tegelikult on kõige selle taga inimeste elud. see tähendab, keegi tuleb töölt koju, oma pere juurde turvaliselt kas see inimene oskab hinnata seda? on tohutult vähem CO kahte, kui meil on paremad ja lühemad teed. kas inimene oskab seda hinnata? kui palju elusid me oleme päästnud, sellepärast et meil on paremad ja laiemad teed, ma ei usu päriselt. ma isegi ei üritanud kuidagi öelda, mis on nende saavutuste hind. aga ärgem pistkem pead liiva alla. vaatame, mis toimub mujal maailmas, millised algatused äh, transpordi vallas on aset leidnud ja ma tean, et hetkel on pöördeline hetk, me peame otsustama, kui palju tuleb investeerida poliitikatesse, kaasa arvatud transpordipoliitikasse. ja ma tean, et äh, on neid, kes jõuliselt kaitsevad teatud poliitik, poliitikavaldkondi, transport aga on ka kindlasti nende valdkondade seas, mis peaksid tulevikus olema prioriteetsed, sõltumatult hinnast. ma tean, et see on raske, üks esimene riik, kes ühines Euroopa Liiduga on esimene, on nüüd lahkumas, see on tohutu šokk. meil on puudu vahenditest, kuid me oleme suutelised leidma piisavalt vahendeid selleks, et jätkata, eriti nende riikide puhul, kes ühinesid hiljem ja kes tõesti sõltuvad Euroopa Liidu toetusest. siin ei ole mingit vääritimõistmist. investeeringud kaugel Brüsselist ei toeta mitte ainult kohalikke inimesi, on täiesti selge, et äh, sild äh, üle Doona Bulgaaria ja Rumeenia vahel, äh, seda ei kasuta mitte ainult bulgaarlased ja rumeenlased, see aitab kaasa tervele Euroopa Liidu majandusele, seal on, seal on veotusid kõikidest Euroopa Liidu maadest, Saksamaalt, Hollandist, kõikjalt mujalt, kes sõidavad üle selle silla. nii tuleb jätkata ma alustasin oma juttu sellest, et ma ei ole arst ja võib-olla mõtlete, miks ma sellest alustasin. ma arvan, et transpordivõrgustik on, on justkui ähm, veresoonkond inimese kehas. kui me tahame tugevat keha Euroop-, siis meil on vaja ka väga head, äh, äh, väga häid veresooni, et ei tekiks ummistusi jah, me võime öelda, meil on vaja, et kõik äh, regioonid oleksid vähemalt äh, heaolu keskmisel tasandil ja elatustaseme keskmisel tasandil ja samal ajal mitte investeerida teedesse selles regioonis. see, mida me siiamaani oleme saavutanud tänu investeeringutele, eri, eriti äh, äärepoolsemates piirkondades, kaheksa miljonit inimest, üle kaheksa miljoni. ja nende sõiduajad on vähenenud ja keegi ei oska öelda, kui palju elusid me oleme säästnud tänu nendele teedele. minu raport seega siis äh, praegusel otsustaval hetkel, enne kui algab MFF-i arutelu CPR-i osas on siis äh, otsustada, kuhu me oleme teel praegu. ma arvan, et hetkel on äh, teedel sõitmas liiga palju poliitikat, ma tahaksin rohkem, et majandus ja kaubandus sõidaks rohkem autodes, bussides, veoautodes. seda on küll kummaline öelda sellises poliitilises institutsioonis, kus me oleme, aga raudteest ja maanteest rääkides on meil vaja kainet pragmaatilist lähenemist, mõistma, kus on kõige rohkem äh, vajadused ja kui me räägime tentvõrgustikust, siis kohalikud pinged, äh, erinevad poliitilised tõekspidamised, neid ei tuleks liiga palju arvesse võtta, sest me kõik siin mõistame väga hästi, miks on tähtis äh, reisida Amsterdamist Varnasse maanteel mida see tähendab äh, ettevõtlusele, mida see tähendab turismile, mida see tähendab teenustele, mida see tähendab inimeste jaoks. Aafrikas on üle viiekümne riigi ja kui kodanikelt küsida nendes riikides, kes te sellised olete, esimene asjana nad ütlevad, ma olen aafriklane ja siis alles ütlevad, et ma olen selle või teise riigi kodanik. minu unistus on et kui me läheme Euroopas erinevatesse riikidesse ja küsime, kes te olete, siis inimesed vastavad, ma olen eurooplane, seejärel bulgaarlane, hollandlane, tšehh või poolakas. ja üks viis, kuidas seda saavutada, on eh, head liikumisvõimalused headel teedel ja ükskõik kui digitaalseks meie maailm ka muutub tulevikus, meil on alati vaja laiemaid, kiirema kiirusega teid, suuremaid sadavaid, suuremaid lennujaamu, kiiremaid ronge, me elame materiaalses maailmas. nii et me ei tohi sellest prioriteedist taganeda ja ma arvan, et see, mida me siiamaani oleme saavutanud, on niivõrd suurepärane ja nii ulatuslik, et keegi inimajaloos ei ole rahuajal suutnud sellist vabatahtlikku solidaarsust saavutada sõltumatute riikide vahel, mis oleks sellisel tasandil ja tulemus on täiesti ilmne tähtaegu juba mainiti. raporti järeldused on kirjas. ühtekuluvus ja struktuurifondide panus transpordivõrgustikku. nii et ma arvan, et me kõik äh, toetame seda seisukohta selleks, et meie komisjoni hääl oleks tugevalt kuulda paari kuu pärast, kui hakkab arutelu sellel teemal, kui palju on transpordi jaoks vaja tulevikus pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, suur tänu. Thank you, Mr Novakov, now I will give the aitäh, härra Novakov. nüüd saavad sõna variraportöörid ja pärast seda härra Zlotovski, kes esindab TRAN komisjoni siin. TRAN komisjon otsustas koostada arvamuse selle raporti kohta vastavalt artiklile viiskümmend kolm pluss nii et härra Zlatovski räägib TRAN komisjoni arvamusest ja seisukohast pärast variraportööre. ning alustame variraportööridega, kõigepealt härra Pikula, palun. aitäh! raportid selles küsimuses, sellepärast et Ühtekuuluvusfond on andnud märkimisväärse panuse ühendustesse regioonide ja liikmesriikide vahel ning vähenda, seda me peame raportis senisest enam rõhutama näiteks käesolevas eel-, eelarveraamistiku perioodil kavandab kilomeetrit. iseäranis tervitan rõhuasetust piiriülestele ühendustele ning tahaksime öelda, et rääkides piiriülesest transpordist. vaatamata märkimisväärsetele investeeringutele aastani kaks tuhat viiskümmend loodame et, et kaheksakümne protsendi võrra suureneb kaubavedu ja viiekümne protsendi võrra reisimaalased eesmärgid, mille osas Euroopa Liit on võtnud kohustused, seetõttu esitan ka muudatusettepanekud käesolevale tekstile ja tahan veel kord raporti. aitäh, daamid ja härrad, tahaksin rääkida härra Poremba nimel, ning tänan härra Novakovit meie raport, sest see on üks olulisemaid sektoreid Euroopas, mis võimaldab Euroopal kasvada ja muutuda konkurentsivõimelisemaks ja meie regioonidel samuti. Euroopa taristu ei ole võrdselt arendatud, seetõttu on palju vaja veel ära teha selleks, et tagada näiteks kiirteed, kiirtee Burgasesse, Krakowi ja Tšešovi vahelise raudteelõigu moderniseerimine Kristus Euroopas on elulise tähtsusega, alati on vaja häid teid, alati on vaja ajakohastatud raudteed ning aitäh, proua Liina nüüd. aitäh, tere hommikust teist! ma usun aga, et sellest on midagi puudu ja see on niisugune laiem lähenemine sotsiaalmajanduslikule mudelile, üleilmastumisele ühe ühisel, ühtsele turule ning vajadusele taristut laiendada. ma usun, et siin peaksime me asja veel kord kaaluma. enne, kui me nõustume sellega, et meil on vaja taristut laiendada ja isegi kui see on kestlik taristu, on meil vaja teha ettepanek muudatuste sisseviimiseks, mis hakkab mõjutama vajadust taristumuudatuste järgi kõige olulisem asi puudutab energeetikat. kõige olulisem energia on see, mida ei kulutata, see tähendab, et me peaksime täpselt samuti lähenema ka taristule. meil on vaja tasakaalustatud mudelit, detsentraliseeritud mudelit, mis ei vaja äh, töötajate ja kaupade liigutamist igale poole. meil on vaja vähendada lõhet linnade ja maapiirkondade vahel ning äh, võtta maha pingeid inimeste vahel, kes eri piirkondades elavad raporti projekt räägib EFSI rahastust, Junckeri kavast ning samuti ka avaliku erasektori partnerlusest, see tähendab, et avalikku toetust antakse eraprojektidele. no meil on vaja loomulikult eraraha kasutada, mitte kasutada ainult avaliku sektori raha, aga me ei tohiks lasta tekkida olukorral, kus ainult avalik sektor maksab, näiteks Hispaanias üle kahesaja miljon, miljoni euro kulutati sellele, et sisuliselt erarahaga rajatud teede projekte välja osta, aga sisuliselt siis lõpuks ju maksumaksja maksab kõik selle kinni. nii et kui eelnõus tehakse ettepanek, et mille kohaselt erainvestorid peaksid investeerima ja teenima kasumit, sellepärast et avalik sektor äh, tagab nende investeeringu, siis vabandage väga, aga mina seda toetada ei saa. ja olulist, oluliseks tuleks pidada just kestlikku transporti, mis täidab, mis annab kasu, millest on kasu keskkonnale ja inimestele. meil tuleb suurendada ka inimeste osalust otsuste vastuvõtmisel, see tähendab, et inimestel eh, peaks olema võimalik vahetult osaleda regionaalsetes ja kohalikes otsustusorganites. et sellisel juhul tekiksid reaalsed ar-, arutelud taristuprojektide üle, nende vajalikkuse üle, keskkonnamõju üle ning kasumlikkuse üle. raporti eelnõus märgitakse õigusega, et tõukefondide kasutamine peaks olema parem, täpsem, asjakohasem ning äh, rõhutatakse ka territoriaalse koostöö olulisust piiriülest, piiriäärsetes piirkondades ning samuti vajadust jätkata toetustega, mis võimaldaksid regioonidel koostööd teha ja prioritiseerida avaliku sektori transporti, iseäranis raudteed, nii reisijate kui kaubaveoks. sest see on kõige kestlikum, kõige vähem saastav transpordiliik, nii täiendavat tähelepanu tuleks pöörata ka konventsionaalsete raudtee ühenduste säilitamisele, sellepärast et need aitavad rahvastikul püsida oma asukohas ning äh, tihendavad sidemeid. kui me tahame, et meil oleks sidus transpordipoliitika, mis astub sama jalga Euroopa Liidu kliimakohustuste ja energeetikaga ning COP kakskümmend üks kohustustega, siis peaksime senisest enam kaalu, võtma arvesse kestlikke kaalutlusi transpordis. kestlik transport ja energeetika kaalutlused peaksid saama, nende kõrval peaks saama mainitud ka teetaristu parandamine selleks, et vähendada liiklusõnnetuste ohtu. ning lõpuks kvaliteetsed töökohad, korralikud töötingimused peaksid olema meil alati meeles taristuprojektidega seoses. eriti oluline on see ettepanekut ja ootame tule, huviga tulevisi kohtumisi. Speaker Mr Rope on järgmisena härra Rope variraportööride poolt olla kindel selles, et kui nad neid ronge kasutavad, siis nad annavad oma poolt panuse kliimapoliitika eesmärkide saavutamisse. usun, et peaksime veidi enam sellele mõtlema, esitame selle kohta ettepanekud. nüüd härra Zlotovski, TRAN komisjoni seisukoht. juht ja nii edasi, veokite juhte ja vastupidi, seega on väga oluline, et me suunaksime investeeringud just sinna nii et üle-euroopaline eh, transpordivõrgustik võimaldaks meil võimalikult eh, häid eh, tulemusi saada investeerides. sellepärast, et ühest küljest võib ju tegemist olla kohaliku küsimusega, aga teisalt võib sellel olla oluline mõju kogu Euroopa üleselt. investeeriti nii raudteesse kui maanteedesse ning see mõjutas suuresti ka vähem jõukate piirkondade majanduselu lääne poole Ühendkuningriigis ja see parandas nende juurdepääsu kanalile ning turgudele. seega investeerimine kitsaskohtadesse on äärmiselt oluline ja suure potentsiaaliga ja see on samuti väga tähtis sellepärast, et need kitsaskohad toovad endaga kaasa tohutut äh, mõju ning võivad suurendada ebavõrdsust. me ei peaks seda äh, probleemi kuhugi mujale edasi lükata, aga kui me lahendame neid tõsiseid kitsaskohtade küsimusi äh, ka raudteedel, siis me näeme, et need võivad olla sama keerukad, kuid nad ei ole nii nähtavad. me näeme ju liiklusummikuid, kuid me ilmtingimata ei näe seda, kuidas äh, raudteedel tekkinud kitsaskohad mõjutavad meie elu. see on kindlasti üks valdkondadest, mis vajab investeeringuid. ma usun ka, et kui me suudame õigesti investeeringuid suunata, siis saame kogu mudelit muuta ja viia suurema osa reisimisest õhust maa peale raudteedele. siinkohal tahaksin tervitada Äh, minu selja taga istuva kolleegi näidet selle kohta, kuidas on võimalik äh, minna üle rohelisele energiale. seda toimuvad meie sõidukitega, äh, loodetavasti minnakse üle rohelisematele sõidukitele, elektriautodele. investeerimine aga taristutesse tähendab seda ka, et me peame arvestama sellega, et tuleb meie maanteede võrgustik rohelisemaks muuta peame arvestama tohutult suur potentsiaalne mõju Euroopale. peame vaatama, mida me saaksime teha. ja igal juhul plaanin omalt poolt teha väga konstruktiivseid muudatusettepanekuid, kui tahaksin tänada veelgi raportööri niivõrd asjaliku arutelu eest täna hommikul. suur aitäh, härra Van Nistelrooy, järgmisena. Thank you, thank you very much. suur aitäh suur aitäh täna hommikuse tutvustuse eest ja arutelu eest. rahvapartei soovis seda raportit. tegemist on rakendusraportiga, mitte otseselt poliitilise raportiga. kaheksakümmend üks miljardit kulutatakse meie ühtekuuluvus- ja regionaalarengu fondidest see on tõesti oluline summa ning äh, me näeme, et äh, prioriteet on jäänud samaks ka meie perioodi ajal. me oleme teadmiste jaga, teadmisvaldkonnale muidugi väga palju tähelepanu pööranud, kuid ka sellele transpordile suuresti meie äh, transpordipoliitika käib endiselt ühtekuuluvuse alla ja riigikomisjonis eelmisel äh, mandaadi ajal eraldati üksteist miljardit äh, Connected Euro Facility jaoks. tegemist oli erimehhanismiga, mis võimaldas riikidel raha kulutada oma ettepanekute kohaselt kuni aastani kaks tuhat kaheksateist vististi. siin võiks olla ka Euroopa Komisjon rohkem seotud me näeme, kuivõrd positiivne mõju on sellel ka piiriüleselt me oleme rohkem kokku viinud ka liikmesriikide poliitikaid rohkem võrreldes varasema perioodiga. seega tahaksin teha omalt poolt mõningaid muudatusettepanekuid, mis võimaldaksid alles hoida selle süsteemi, mis võimaldab ühtekuuluvusfondi rahasid, eh, võib-olla sama osa neist kasutada ka järgmise perioodi raames ja need vahendid peaksid olema mõeldud selleks, et see mehhanism alles jääks seda selleks, et me saaksime saavutada paremaid tulemusi kui varasemalt, aga me ei tohiks lõpetada seda. ei tohiks arvata, et sotsiaalfondi raames kõik ära tehakse. me peame vaatama, kuidas toimib energiakomis-, vabandust, erinevate vahendite vaheline sünergia. tegemist on äh, meie majanduse edendamisega, kui me oleme ühendatud, siis me saame seda teha. kui mitte, siis ei. transport ja taristud on olnud võtmetähtsusega alates liidu laiendamisest peale. ja me peaksime veelgi mitmekesistama eh, seda valdkonda, nagu öeldud, eh, ka energiapoliitika valdkonnas võib-olla peaks meie peamine fookus keskenduma sellele, kas me jätame selle süsteemi praegu alles ka nüüd see on kindlasti oluline asi järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks. sõna Euroopa Komisjoni esindaja eh, Regio peadirektoraadist, palun. okei okay, um,, thank you for give- jah, suur aitäh, et sõna meile ETF-i kasutust ning ühtekuuluvusfondi kasutust ning me näeme, et projektide valiku tase on olnud väga madal, need andmed kogu määra osas transpordi investeeringute raames ETF-i ja ühtekuuluvusfondi vahenditest. kaks tuhat seitseteist lõpuks ehk siis äh, neli aastat pärast programmeerimisperioodi algust äh, siin on äh, vali, projektide valikumäär üle kuuekümne ühe protsendi investeeringute osas, kuuskümmend neli protsenti raudteede investeeringute puhul, isegi kuuskümmend kuus protsenti. me leiame, et äh, nelja aasta möödudes on selline tulemus päris hea, võttes arvesse, et kogu perioodi pikkus on seitse aastat. Thank you, thank you suur aitäh, aitäh nende selgituste eest. Need olid need kommentaarid härra Novakovi raporti kohta, palun, teil on nüüd ka sõna vastuseks ja kommenteerimiseks. jah, suur aitäh. väga hea meelega kuulasin kõiki kolleege ja ma usun, et selles seisneb ka meie töö ilu. Ehm, mul õnnestus kuulda arvamusi, suguseid arvamusi, kus öeldi, et me oleme maha jäämas äh, transpordivõrgustike väljaarendamisel ja meil on seega vaja eravahendeid ma usun, et võib-olla tõde on kuskil äh, nende kahe seisukoha vahel, nii et äh, lõpptulemusena me saavutaksime tasakaalu. härra Havad, ma tahaksin alustada teiepoolse tagasiside on ka. ma hindan äh, seda väga ja ma olen äh, sellest tulenevalt veelgi enam veendunud, et me peame tõesti poliitikat tegema. Äh, kui kirg kaduma läheb, siis saavad need selleks, et TNT võrgustik lõpuni välja arendada. Connected Your Facility osas me oleme ka väga kaugel selle eesmärgi saavutamisest ma usun, et meie komisjon suudab võimalikult palju mõjutada ka Eurofacility rahastamine, selleks et liikmesriike omavahel lähendada. me peame selgitama, miks seda on vaja, tegemist ei ole lihtsalt tavalise aruteluga netomaksjate, netokasusaajate üle. ma rääkisin investeeringutest, sellest, et üks pluss üks ei ole kaks, vaid eh, palju enam suurem eelarve äh, Connected Your Facility jaoks oleks heaks lähtepunktiks. piisavad vahendid ühtekuuluvuse jaoks on jällegi üks selliseid punaseid jooni, mis äh, peab meie jaoks olema kõigi teiega koostööd edasi tegema ja ma usun, et me suudame siin kokku leppida milleski kui poisid või tüdrukud ei saa õigeks ajaks kooli, sellepärast et teed ei ole piisavalt head, siis me peame sellega tegema, isegi kui tegemist ei ole meie endi poegade tütar, isegi kui tegemist ei ole äh, meie enda lähisugulastega, siis äh, me peame sellega tööd tegema. see on äh, väga oluline Euroopa jaoks, olen valmis teil muudatusettepanekud läbi vaatama ning variraportööridega kohtuma, aitäh! esmaspäev kell viis pärastlõunal ja hääletame märtsikuus. suur aitäh! aitäh teile selle arutelu eest ja liidus seitsmes Euroopa Komisjoni raport. Te teate, et seitsmes ühtekuuluvusraport tuli välja üheksandal eh, oktoobril eelmisel aastal ning tegemist on võtmetähtsusega. komisjon otsustas koostada algatusraporti selleks, et eh, välja kujundada parlamendi seisukoht eh, selles küsimuses. ka poliitikaosakond B-ga Äh, töörühm ning esimesel veebruaril toimus veel suurepärane kohtumine, näiteks kui tähtaeg no, on kell viis pärastlõunal, esmaspäeval, kahekümne kuuendal veebruaril. tuletan seda veel meelde ka debati. head kolleegid, nagu te ütlesite, lugupeetud esimees, me oleme seda küsimust juba käsitlenud oma koosolekutel. tegemist on olulise küsimusega ja selle eripäraks on see, et me käsitleme seda mm, vägagi aktuaalselt, sellepärast et Euroopa Komisjon on tulnud välja oma ettepanekutega tulevase eelarve kohta ning äh, struktuurifondide kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ühtekuuluvuspoliitika raames äh, tänu ka Veespa raportile jätkame me seda tööd. vahepeal on asjad arenenud. me peame arvestama teatud aspektidega, mis äh, on uued, nagu seitsmes ühtekuuluvusraport, mida tutvustas komisjon. raporti koostamisel üritasin ma ühitada erinevaid eesmärke ehk siis äh, tahtsime õppust äh, võtta komisjoni poolt avaldatud erinevatest raportitest, tulen selle juurde veel tagasi, aga tuleb ütelda, et see dokument on tõesti äärmiselt, ähm, äärmiselt äh, tihe ja, ja rikas. mina omalt poolt ei tahtnud koostada raportit, mis oleks ainuüksi kirjeldav, ja kus oleks ära toodud ainult erinevad arvud, vaid ma tahtsin ikkagi lähtuda seitsmenda ühtekuuluvusraporti äh, sisust ning teha selle põhjal konkreetseid ettepanekuid ühtekuuluvuspoliitika tuleviku jaoks. kolmandaks, äh, samuti soovisin edastada poliitilise sõnumi ja meelde tuletada teatud põhimõttelisi asju. Need dokumendid, mis avaldati eelmisel nädalal, muuhulgas äh, tuletavad meile seda ka meelde ja tuletavad meile meelde, et me peame võitlema lõpuni välja selleks, et kaitsta ühtekuuluvuspoliitikat, mis oleks ambitsioonikas. me peame kõik koos seisma vastu võimalikult kindlameelselt sellistele stsenaariumitele, mis viiksid teatud regioonide väljajätmiseni ühtekuuluvuspoliitika alt head kolleegid, minu meelest on ainult üks võimalik stsenaarium olemas ning eh, see on selline, kus ühtekuuluvuspoliitika kataks kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ning regioone. alustuseks tahaksin tulla mõningate üldiste õppetundide juurde, mis tulenevad seitsmendast ühtekuuluvusraportist. komisjon tihtilugu eh, paneb rõhku lisaväärtusele ja tõepoolest äh, see selgub ka selle raporti igalt leheküljelt. mina tahaksin omalt poolt toonitada, et lisaväärtuse mõiste või selle mõju tuleneb samuti sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitika on suutnud lähendada Euroopa Liitu kõikidele meie kodanikele. veel üks oluline aspekt, mida raportis mainitakse, puudutab äh, üleilmastumist ja äh, selle mõju, mida me tunnetame kõikides oma liikmesriikides, äh, sellega kaasnevad kliimamuutused, vaesus, kõik need mõjud tegelikult puudutavad absoluutselt kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja regioone. sellest tulenevalt toetan mina sellist ühtekuuluvuspoliitika, mis kaotakski kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja regioone ja seda tänu eelarvele, mis peaks vastama väljakutsetele. kui kõik, kui me tahame kõiki regioone kaarta, siis samas komisjoni raport näitab ka, kuivõrd erinevate territooriumite vajadused üksteisest erinevad. siinkohal ühtekuuluvuspoliitika territoriaalne mõõde vajab tugevdamist ja see on minu silmis äärmiselt oluline. see tagaks igale ühele sobiva lähenemise e, ja arvestades ka äärepoolsemate aladega, kuid mitte ainult. seitsmes ühtekuuluvuspoliitika raport näitab ka seda, et kui me, et me küll suudame vähendada territoriaalseid erinevusi, aga ikkagi on ka väga erinevaid e, ja vastakaid olukordi näeme suuri erinevusi mõningates piirkondades äh, äh, sellised kolded äh, on nihkunud mujale, me näeme, on tekkinud vaesustaskud nii-öelda, regioonide sisesed lõhed ja seda isegi jõukates regioonides. raportist selgub samuti, et töötuse tase on endiselt väga kõrge võrreldes kriisieelse tasemega ning samuti siin raportis ja seda küsimust oleme me juba ka siin arutanud, räägitakse teatud äh, protsesside arengust ja see puudutab eelkõige selliseid territooriume, äh, kus see sissetulek on nii-öelda keskmisel tasemel, ma ei tahaks selle juurde veel tagasi tulla, sellepärast et eelnevatel koosolekutel saime piisavaid selgitusi kui ka selle kohta, ja lõpetuseks ma usun, et üheks peamiseks ühtekuuluvuspoliitika väljakutseks on leida lahendusi ja vastuseid eh, meie regioonidele. ma usun, et ühtekuuluvuspoliitika ei peaks mitte ainult vähendama erinevusi, vaid eh, samuti aitama ennetada teatud territooriumide eh, tulevasi negatiivseid arenguid, mis praegu on juba nõrgas positsioonis. ma võiksin jätkata komisjoni poolt välja toodud, toodu tsiteerimisega veel pikalt, aga kõige selle põhjal tahan teha omad ettepanekud, mis viiksid selleni, et kõik need arengud kajastaksid ka meie tulevases ühtekuuluvuspoliitikas tahaksin peatuda lühidalt mõningatele ees, ettepanekutele, mis ma oma raportis teen. mis puudutab valdkondi, kus me saame sekkuda, teen ettepaneku, et me peaksime temaatiliselt äh, äh lähenema ja lähtuma suurtest äh, eesmärkidest Euroopa Liidu poliitikas mis tulenevad ka Euroopa Liidu Komisjoni raportist Tööhõive, innovatsioon, ettevõtlus, VKE-d, kliimamuutused, teha territoriaalse lähenemise arvelt. see tähendab iseenesest juba seda, et me peame käsitlema mitmeid erinevaid teemavaldkondi, ja me peame ka sellist lähenemist äh, prioriteetselt käsitlema. sellest tulenevalt ma tahaksin, et me püstitaksime siis äh, regioonide sisesed äh, lõhed. indikaatorite kohta me oleme korduvalt oma minu jaoks on oluline, et uued indikaatorid vastaksid välja selgitatud väljakutsetele nagu võitlused käima ühtekuuluvuspoliitika alla. komisjoni raport näitab ka seda, et sellel poliitikal on territoriaalne mõõde, seal poliitika ter-, äh, ühtekuuluvuspoliitikast lahku lööma, siis oleks tegemist strateegilise veaga. ja üks äh, tundlikumaid teemasid, ma leian, peaks ainult äh, teatud prioriteetidel olema suunatud, mis võib-olla on kaugenenud meie vajadustest. me ilma tabudeta käsitleme selliseid küsimusi nagu seos ühtekuuluvuse ning äh, sotsiaalse ja maksulähenemise vahel koos äh, poliitika eesmärkidega. sellest tulenevalt võivad äh, nõrgas positsioonis olevad territooriumid veelgi suurematesse raskustesse sisse viia uusi tingimusi mis karistuslikult mõjuksid eh, ja veelgi vähem tahan ma sellist süsteemi kule lähenemisele. ja veel üks oluline küsimus meie kõigi jaoks. otsustasin eh, pöörata suurt tähelepanu omaenda regioonis ja seal osalesid erinevad Euroopa projektide läbiviijad. konsultatsiooniga tegin algust juba mõned kuud, ning eh, eristamine Need olid siis äh, minu mõtted seoses raportiga, muuhulgas variraportööridega, aga selleks, et me suudaksime ajakavast kinni pidada, ma paluksin, et kolleegid esitaksid oma muudatusettepanekud inglise keeles, kui teil on või-. Are... suur tänu, teil on õigus. meil, meie ambitsiooniks on see raport koostada ja sellest rääkida juba enne, kui me saame ettepaneku, mis puudutab siis MFF-i, mille esitab komisjon. nii et väga tähtis on teha tihedat mis.... suur aitäh! ja tahaksin äh, sellele küsimusele peatuda, sest et raport on väga oluline ning äh, ka väga mahukas. tahaksin tänada äh, raportööri, sellepärast et ta on välja töötanud äärmiselt äh, huvitava ning äh, hea teksti. siin on paljust, paljudki, millega saan nõustuda ning äh, nõustun ka tema üleskutsega kiiresti töötada selleks, et me suudaksime täiskogul heaks kiita raporti enne, kui komisjon välja tuleb oma mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekutega ka tulevase ühtekuuluvuspoliitika kohta. kõigepealt üldiselt üks märkus. siin on mõningad väga huvipakkuvad osad eh, seletuskirjas, mis tegelikult peaksid raporti teksti minema sisse, sest et eh, siit seletuskirjast nad võivad, eh, nad küll on, aga lõplikust tekstist jäävad kaduma. aga siin on mõningaid huvitavaid märkusi, mis siis läbi muudatusettepanekute või raportööri enda muudatuste võiksid äh, raporti enda teksti sisse minna. käisin natukene raportööri jälgedes. me nõustume sellega, et ühtekuuluvuspoliitika peaks katma kõiki Euroopa Liidu regioone ning samuti sellega, et selle poliitika lisaväärtus seisneb selles, et ta toetab lähe-, lähenemist erinevate territooriumide vahel ning aitab lähendada Euroopa Liiduga kodanikele. seda ilmselt äh, ei äh, väärtustata piisavalt, kui äh, praeguses debatis ühtekuuluvuspoliitika üle tuuakse välja teatud viivitused ja muud, aga ma usun, et siin me peaksime täpsustama just nimelt seda, et tihtilugu viivitused, mis tekivad ühtekuuluvuspoliitikas, tulenevad tegelikult valest arusaamast nimelt on tekkinud arusaam, et äh, Junckeri kava viiakse ellu ning äh, selle õnnestumis peaks äh, nähtuma kohe, kui raha on eraldatud. ei, tegelikult ikkagi siis, kui projektid on ellu viidud. me peaksime seega paremini vaatama, kuidas Euroopa vahendeid kasutatakse ja see aitaks meil näidata ka seda, et ühtekuuluvuspoliitika tegelikult ei olegi nii maha jäänud, kui tihti väidetakse väga oluline asi siin raportis ja selle kohta teeme ka oma ettepanekuid, on territoriaalne mõõde. raportis tuuakse välja see, et meil ei ole lihtsalt ühest küljest äh, arenenud ja teisalt äh, mahajäänud äh, regioonid, vaid meil on probleeme tegelikult regioonide endi siseselt kus on siis keskmine sissetulek, kuid samuti ka arenenumate regioonide siseselt. ka seal on selliseid piirkondi, kus on probleeme. linnades näiteks, äärelinnades, maapiirkondades, äärepoolsematel aladel, mägipiirkondades ja ka Saksamaa president ju rääkis sellest, et äh, toimub praegu lihtsalt äh, maapiirkondadest, äh, maapiirkondade mahajätmine. nii et jah, tegemist võib olla rikaste piirkondadega, regioonidega, kuid nende siseselt on tõsiseid probleeme. siinkohal me peame vaatama, mida teha. kindlasti on territoriaalsed integreeritud eesmärgid huvitavad, aga me peame vaatama, kuidas me oleksime suutelised arvestama ühtekuuluvuspoliitika raames äh, suurte erinevustega, linnad, äh, mägipiirkonnad, maapiirkonnad, äh, äärepoolsemad alad. ma nõustun sellega, et meil peaksid olema vähesed, kuid selged ühtsed eesmärgid. aga me peame vaatama, kuidas seda siduda poliitikaga ja kuidas poliitikasiseselt teha, võimaldada arvestada erinevate piirkondade eripäradega. ma usun, et me peaksime võimaldama territooriumide põhiselt siis äh, luua sellised äh, sõlmpunktid, mis aitaksid äh, lähtudes ühtsest poliitikast lahendada äh, erinevaid probleeme, mis regioonides on. Need äh, teine keskmise sissetuleku lõksuga riigid. Euroopa tuleb kriisist välja, kuid on nõrgestatud paljuski. ühest küljest osad territooriumid, võib-olla mitte kõik regioonid tervikuna vaid äh, osad on suutnud siis äh, välja tulla kriisist äh, innoveerides ja on suurt vastupanuvõimet üles näidanud. teised territooriumid on aga veel väga keerukas arengufaasis. ning sellised keskmise sissetulekuga territooriumid on raskustes praegu ja ei tule toime üleilmastumisega seega me ei peaks ühtekuuluvuspoliitikat suunama ainult äh, neile, kes on sissetuleku seisukoha pealt maha jäänud. probleemiks on territooriumite konkurentsivõime ning me peame vaatama, kuidas me oma regioonidele suunatud poliitikatega siin sekkume. selle koha pealt on meil mõned ettepanekud ning me peame vaatama, kuidas me oma regioonidele suunatud poliitikatega siin sekkume. selle koha pealt on meil mõned ettepanekud. me peaksime ka tõesti ilma tabudeta Nad ei ole niivõrd eraldatud enam tegemist on äh, tegelikult äh, olukorraga, kus näete järjest väga keeruka probleemiga, mis puudutab kõikide Euroopa regioonide konkurentsivõimet, mitte ainult mõningate oma. see muidugi puudutab äh, rohkem võib-olla keskmise sissetulekuga piirkonda, sellepärast et neil on, on vaja samuti programmeerimisperioodil ma nõustun äh, märkusega, et äh, e RDF ning Sotsiaalfond peavad olema otseselt äh, seotud omavahel tootmismudeli muutusega investeeringutega. seega neid poliitikaid ei saa lahku lüüa, nagu on ette pandud ma tahan selle mõtte esitada ka oma muudatusettepanekutes ja tahaksin, et see läheks äh, ma usun, et on õige kasutada lisaindikaatoreid. tähtis on, et need täiendavad indikaatorid oleksid äh, tõsiseltvõetavad valdkonnas, kuid ka muude sotsiaalsete näitajatega nagu noortetöötus, töötus üldiselt ning tõenäoliselt ka peaksid arvesse tulema muud sotsiaalsed kriteeriumid, mis puudutust peavad arvesse tulema. ühtekuuluvuspoliitika ja erikava ju rahastab peaasjalikult erainvest-, investeeringuid ja teatud määral ka riikliku sektori omasid, kuid struktuurilisi, vaja selliseid poliitikaid, mis äh, tooksid endaga kaasa konkreetseid äh, selgeid äh, majanduslikke tulemusi. ja lõpetuseks lihtsustamine. et mudelid, ainus, üksainus auditisüsteem. Need tugevad aspektid on need, ühtekuuluvuspoliitika rahastamine eh, ning selle ühtlused ja ettepanekud, nii et see on sedavõrd olulisem. suur aitäh veel kolleegidele ja arvestame ajakavaga ja üritame kiirelt teha oma muudatuse rütmist mainis mõningaid teemasid ega arendanud neid pikemalt, aga see tuli sellest piirangust, mis meil on sõnade juba raportis olemasolevaid teemasid laiendada. seepärast jah, ma ütlesin, et ka, et raportööri muudatusettepanekut saaks selleks kasutada, aga kokkuvõttes teeb seesama välja, jah. ja nüüd, aitäh! ja saab sõna proua Tomašitš, kes on järgmine variraportöör. see skp arengutest, haldusest, rändest, linnade arengust ja paljust muust. on selge, et finantskriis katkestas äh, aastakümnete pikkuse regionaalsete erinevuste kahanemise. SKT vaesemates riikides on jõudnud lähemale Euroopa Liidu keskmisele, kuid tegelikult äh, näitab see tootlikkuse tõusu. töö, samas on meil probleemiks tööpuudus kodaniku kohta ja toodang ei ole väga suur. ma toetan raportööri ettepanekuid. meie jaoks ühtekuuluvuspoliitika pärast aastat kaks tuhat kakskümmend peab olema kõige usaldusväärsem instrument me peame hakkama saama üleilmastumise tehnoloogiliste vapustustega, me ei tea, kes neid vahendeid hakkab vajama kümne aasta pärast, haiglad või avalik in-? Need, kes on huvitatud vastava raha kasutamisest. lõikes neliteist käsitleb raportöör huvitavat aspekti, siseturu ühtlustamine nii sotsiaalplaanis kui ka maksude plaanis, te olete prantslane Äh, ja minu hinnangul lähenete sellele küsimusele väga nagu Macron. eks, et rahastamine jääks praegusele tasandile. suur tänu, koordinaatorite sõnavõtud on seega lõppenud. Läheme nüüd regikomisjoni liikmete juurde. et viimati äh, enne kui me saame komisjonilt MFF-i ettepaneku, siis viimane ja punane joon on kahekümne kolmas veebruar, kus riigipead ja valitsusjuhid arutavad lugedes komisjoni dokumenti, ma arvan, see peab olema selgelt välja öeldud ja kui me mõtleme loogiliselt, neil on vajalik, vaja seda paindlikkust, teadmaks, kuhu raha tegelikult liigub. temaatilised prioriteedid peavad ja kui me tahame säilitada toetust ühtekuuluvuspoliitikale, isegi Hollandis ma ütleksin, vastamist liikmesriikide poolt. ma arvan, et entusiasmi liikmesriikides on küllalt suur selleks, et seda toetada. paljud ütleksime, et ajad on muutunud, on meil vaja uut lähenemist, võib-olla oleks see lahenduseks ja kui vaatame, mis siin hetkel toimub, me tulemusreservist seitse aastat pärast seitset aastat võib-olla on, on inimene juba unustanud, et midagi seitse aastat tagasi toimub. see asi ei toimi, me näeme. see ei ole piisavalt äh, sujuv, me peame rohkem vaatama tulemusi. ja see peab ka, äh, peaks ka kajastuma meie ühtekuuluvuspoliitikas kolm punkt null rääkides kriteeriumitest, peame mõtlema selle üle põhjalikult. olen täielikult nõus, et äh, Westfali raportis olime nõus sellega, et meil on vaja head siis äh, segu, kuid RKT on tähtis kriteeriumide mõttes, lähtepunkti mõttes aga siis asjaosalised peavad seda ise edasi diferentseerima, võib-olla saaksime selle juurde tagasi tulla. kuid si-, olen pisut pettunud, pean ütlema, seitsmenda ühtekuuluvusraporti endaga. siin ei vaadata piisavalt tulevikku, vaadatakse ühtekuuluvust ja tulemusi, aga tulevased poliitikad Euroopa Liidus, selles osas oleks, oleks tahtnud rohkem näha selgituse selle kohta, kuidas sünergiat on võimalik paremini saavutada näiteks seitsmenda ühtekuuluvus, näiteks ühtekuuluvuspoliitika ja Horisont kahe, kakskümmend kahekümne vahel, kuidas me ka selles vallas näiteks asju parandada kavatseme? nii Horisont kaks tuhat kahekümne osa, osas kui ka üheksanda raamprogrammi osas. ei saa jääda oma naba imetlema ja arutama, kuidas me oma programme paremaks teeme, peame laiemat pilti nägema vaatame, vaatama üles ja väljas, väljapoole, mõtlema paindlikkusele, mida paljud liikmesriigid äh, tahavad äh, näha teadmiste arengu osas, mõned ütlevad jälle, et tahavad arenguid primaarse infrastruktuuri osas või sotsiaalses või keskkonna vallas, kus on vaja edendada infrastruktuuri või digitaalse majanduse infrastruktuuri osas ma arvan, et selle üle on võimalik mõelda, on võimalik eristada selle, selle põhja all, kuid selleks on meil vaja ka toetuste jagamine sellega siduda, et kuidas me, kui poliitika on integreeritud ja ühtekuuluvuspoliitika on siiamaani olnud, siis tuleb ka selgitada, kuidas kavatsetakse tulemusi saavutada, mida partnerid peavad tegema, tegelikult tango tantsimiseks on vaja kahte inimest see peab olema rohkem põhjalikumalt äh, paika pandud. ja suur tänu, esimene signaal on välja saadetud, me ei saa äh, ühtekuuluvuspoliitikat kõrvale jätta, see on lepingutes kirjas, ühtekuuluvuspoliitika on äh, minu arvates ja ma usun, et et me tahame selle juurde ka jääda eelseisval perioodil. igal juhul ma arvan, et paindlikkust tuleb kaasata suur tänu. järgmisena proua Maletitš. tänan väga, proua esinaine. on eraldatud ja ma arvan, et see on ka vääris seda äh, keskmise sissetuleku lõksus äh, rii-, piirkondadele, ma arvan, see on väga tähtis Euroopale tervikuna. see, peame mõtlema majandusliidule, aga nagu ka teie ütlete raportis, peame mõtlema sotsiaalvaldkonnale Euroopa soteediga hästi tasustatud töökohtadesse, ei õnnestu meil võidelda vaesuse vastu või kahandada seda aastaga. see kakskümmend miljonit äh, vaeste, vaeste inimeste arv kahaneks, kuid tegelikult on see kasvanud ühe koma seitsme miljoni võrra. esita seda, mul on hea meel selle üle ja et rääkisite selle tähtsusest. tuleb ka rõhutada, et äh, tulevikus. kas me tahame endiselt, et see oleks osa igast temaatilisest eesmärgist või tahaksime me seda rakendada kui põhimõtet, üldiselt peaksime ka mõtlema. ja kokkuvõttes, et kuidas äh, mitmetasandilist valits-. kolleegid kui ähm, arutame seitsmendat ühtekuuluvusraportit, peame kõigepealt äh, mõtlema sellele, et äh, mõned probleemid seisavad meie ees järgmisel programmitöö perioodil juba. kõige olulisem on MFF-i vastuvõtmine. Äh, tähtaegade kontekstis on meil siin tegemist täiesti kaardistamata territooriumiga, sest me ei tea, kuidas see MFF hakkab välja nägema ega tea ka, milline hakkab välja nägema järgmine Euroopa Parlament, kas ta on valmis selle, mille nimel ta on valmis võitlema ja me ei tea, milline komisjon saab olema järgmine, äh, kes siis vastutab ühtekuuluvuspoliitika järjepidevuse eest, nagu me sellest täna räägime, see on üks väga suur küsimärk. on kolm alternatiivset äh, võimalust mis on välja pakutud ühtekuuluvuspoliitika tulevikku silmas pidades. ja tähtis on see, et igaüks nendest kolmest stsenaariumist on suunatud teatud tüübile toetuse saajatele, kuid igaühes ning samuti poliitilist toetust ühtekuuluvuspoliitika tulevikule, teades, et äh, netomaksjate hulgas, kui regioonidelt äh, võetakse ära ühtekuuluvusvahendid, siis poliitiline toetus kohaselt Ida-Saksamaa ei saa enam ühtekuuluvustoetust pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. kas see on tark otsus? kas poliitiliselt, sotsiaalselt, majanduslikult on see aktsepteeritav kõigepealt Saksamaa jaoks ja siis äh, arvestades Euroopa Liidu alusväärtuseid, populistid, aga kes äh, on vastu Äh, majandushuvidele. Öeldes, et me ei maksa rohkem ettekuuluvuspoliitika eest, miks me peaksime vaestele riikidele Ida-Euroopast andma rohkem raha ja nii edasi bla,, blablabla. proua esinaine raportis on öeldud ja ametlikult ka komisjon seda tunnust, tunnistas, et puhasmaksjad iga euro, mis läheb Ida-Euroopasse, Äh, umbes kuuskümmend seitse euro senti tulev protsenti läheb tagasi Saksamaale. ja see olukord ei ole muutunud, vastupidi. viimatised hinnangud näitavad, kin-, kinnitavad seda, nii et äh, lugupeetud poliitikud, äh, kes esindavad netomaksjaid, majandused ilma läbi allhanke ja läbi konsulteerimise Eh, nii et, et ei saa ligipääsu avalike, avalikele hankekonkurssidele eh, netomaksjate riikides, kõik positiivne mõju pöördus tagasi ka netomaksjatele. seepärast ma kutsuksin üles ja vaesematesse piirkondadesse. majanduslikult on see nonsenss nende endi majanduste jaoks ja lõpetuseks mina rõhutaksin, et oleme olnud keerukuse peamiselt sellepärast, et liikmesriigid tahtsid lisada jälle uusi reegleid, uusi, uut halduskoormust, haldad üks, võib-olla võtame vastu MFF-i. meil on vähe aega. ja kui me alustame nagu aastal kaks tuhat neli kasutada ja lõpetuseks haldussuutlikkus Ehm, ma ikkagi olema liikmesriikides selline liikuma panev jõud, mis võimaldaks neid projekte ellu viia, teades selleks, et äh, saavutada seatud eesmärgid, kuigi meil on väljakutseid. kolleeg Postinaru rääkis sellest väga